die präsidentin! austatud daamid ja härrad sellega on see istung jälle avatud. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad kas kellelgi on märkuseid, tundub, et mitte, sellisel juhul on äh, protokoll ka vastu võetud. parlamendi president äh, sai nõukogult